tere pärastlõunat, kallid kolleegid, istung jätkub. eilse äh, istungi protokoll ja vastu võetud tekstid on kõigile jaotatud, kas on märkuseid selle kohta? tundub, et ei, sellisel juhul on äh, need protokollid vastu võetud ning järgmine päevakorrapunkt, nimelt inimõiguste rikkumisega seonduvad juhtumid äh, ning esimene nendest puudutab seekord Iraaki, eriti surmanuhtlusega seonduvad, sealhulgas Tariqa Seisi juhtum ja rünnakud kristlike kogukondade vastu. esimesena saab minu nimekirja järgi sõna esimene autor, härra Pelder, kellel on kolm ja pool minutit. suur tänu, proua president, austatud äh, härra volinik, kallid kolleegid. üks äh, Saksamaa ajaleht kirjutas kolmeteistkümnendal novembril oma pealkirjas nõiajaht rünnakud äh, kristlaste järgi Iraagis. Ähm, oli toodud ka foto, äh, millel oli ähm, Bagdadis äh, varjul üks kristlaste perekond, kuid pärast islamiterroristide rünnakuid kristlaste vastu nende endi kodudes Bagdadis pidid nad siis sinna kirikusse varjuma. kolmekümne esimesel oktoobril järgnes aga veresaun äh, Bagdadi päästja Jumalaema katedraalis eh, jumalateenistuse ajal. tegemist ei ole kahjuks isoleeritud juhtumiga. Iraagi kristlasvähemus on aastaid pidanud kannatama usupõhise tagakiusamise all, see on tänane Iraagi reaalsus. aastast kaks tuhat kolm on massiliselt eh, lahkunud eh, Äh, kristlasi Iraagist kaheksasaja viiekümnelt on kolmesaja viiekümnele tuhandele kukkunud nende arv ja väga paljud nendest on riigis sisepõgenikud. mida on nendel kristlastel aga oodata Euroopast, nad on riigi vähemus, nende traditsioonid selles riigis on väga pikad, nad, tegemist on ühe vanima äh, usuvähemusega Euroopas ja me peaksime neid toetama kõigepealt tuleb toetada Iraagi kristlasi, äh, nüüd, kus nad on üle kolinud kurdi piirkonda, nendele tuleb anda uus al-, uue alguse võimalus, uus äh, võimalus äh, samamoodi nagu ka kristlikus piirkonnas Nineves. Nende noorsoole tuleb anda tulevik, nendele tuleb anda võimalus ettevõtluseks. Euroopa institutsioonid peavad koheselt nõudma Iraagi valitsuselt usu usulise kuuluvuse viitamine lõpetada isikutunnistustel, sellepärast et just nimelt see võib viia kristlaskogukondade tagakiusamisele. Isikutunnistustel on praegu ära mainitud inimese usuline kuuluvus ja see viib kindlasti diskrimineerimisele. parlamentaarsel tasandil kutsuksin üles meie Iraagi delegatsiooni ja eriti Iraagi parlamendi viite kristlasest liiget abistama praegustel rasketel aegadel mm, Iraagi kristlaskogukonda Euroopa ja kristkogukonna vahel tuleb igasuguseid mm, suhteid hoogustada. Kuu-, kuulan huviga seda, mida on Marju Maurol öelda selle kohta. nõukogu täna saalis kohal ei ole, kuid ma loodan sellegipoolest nii neile kui ka komisjonile, et nad annavad endast parima selle sõnumi saatmiseks Iraagi ametivõimudele, selleks, et äh, kristlasvähemus äh, jääks ellu selles riigis ja suur tänu järgmisena, proua de Kaiser. Veronique de Kaiser, austatud proua president, alates Iraagi sõja algusest on see riik vabastatud sõjaväelisest diktatuurist ja väljunud pimeduse ajastust. Saddam Husseini rež-, eh, režiimi eh, kadumine ei ole lõpetanud vägivalda, vaid pinged on eh, jätkuvalt suured. Euroopa Liidu võitlus surmanuhtluse kaotamise eest on jätkuv ja pidev. me arvame, et sellega, et me surmanuhtluse oleme Euroopas kaotanud, oleme me teinud sammu edasi inimkonna progressiks. ja seetõttu ideed leiab aset poomise läbi surmaotsuse täideviimine, ta, Tarik Azizi surmaotsuse ja tema kaaslaste äh, surmaotsuse täideviimine ei ole vastuvõetav. ja mitte Tarik Azizi isiksuse pärast. tegemist on, äh, oli väljapaistva isiksusega, kes paraku oli totalitaarse režiimi äh, teenistuses aga viimasel hetkel tegi ta suuri jõupingutusi, üritamaks avada oma riiki, aga see ei ole mitte Tarika Zizi juhtum, mis on tähtis. aga me ei saa lubada seda, et meie teleekraanidel oleks Tarika Zizi poomine nagu sümbol Iraagi vabanemisest ja seetõttu ma palun meie kolleegidel äh, hääletada selle resolutsiooni poolt, mis räägib ka Iraagi kristlaste tagakiusamisest. suur tänu, järgmisena proua Jäädenmägi minutiks. suur tänu surmanuhtlus rikub õigust elule, nii nagu on ette nähtud ÜRO inimõiguste deklaratsioonis. surmanuhtlus on inimõiguste kõige räigem rikkumine sellegipoolest kahe tuhande üheksandal aastal viisid kaheksateist riiki läbi surmanuhtluse. Iraagis tapeti üle saja kahekümne inimese. Iraanis kolmsada kaheksakümmend kaheksa surmajuhtumit. Ühendriigid ja Hiina, see nimekiri on veel üsna pikk. Need riigid, kes kasutavad äh, surmanuhtlust, põhjendavad äh, seda sellega, et äh, õigluse huvides tehakse seda. surmanuhtlusel pole aga õiglusega mitte mingit pistmist. Euroopa Liit on tegutsenud veendunult surmanuhtluse keelustamisele igal pool ja üritab sellele põhimõttele leida rahvusvahelise üldsuse toetust. tänane resolutsioon on väga oluline meeldetuletus tõsiasjastest, meie võitlust tuleb jätkata, kutsume üles Iraagi valitsust surmanuhtlus keelustada. suur tänu! suur tänu, järgmisena saab sõna härra Van Dalen, teil on üks minut proua president. islami äh, äärmuslaste tumedad pilved äh, katavad taevast üle terve äh, maailma. Abibi ütles hiljuti, et nende riik ei ole on ohus ja samamoodi on ohus Iraagi kristlased, kes äärmuslaste tõttu peavad Iraagist lahkuma. kasutatakse tohutult palju vägivalda selleks, et välja ajada usuvähemus, kes on tegelikult iraklastest kauem selles piirkonnas elanud ja sellepärast ongi sellel kogukonnal vaja meie toetust. Neile tuleb jätta õigus oma koju jääda ja Euroopa Komisjon peab seda pidama kõige olulisemaks küsimuseks, me peame toetama tugevalt mõõdukaid äh, gruppe Iraagis, see on ülioluline. ja võib-olla siis on võimalik, et tulevikus ei saa äh, islami äärmuslased äh, enam panna kinni kirikute uksi Iraagis, järgmisena proua Brepels. suur tänu! kolleegid, ka Roheliste fraktsioon toetab seda resolutsiooni mõlemat osa. kõigepealt äh, tuleb vastu astuda surmanuhtluse kohaldamisele ja tuleb nõuda, et Tariq Azizile määratud äh, surmaotsust täide ei viida, nagu ka tema kolleegidele äh, määratud õigust. kõigid, kõikidel inimestel teiseks on Iraagis õigus oma äh, kuuluda ühte või teise usugruppi kuid samas on mõned asjad sellest resolutsioonist puudu. Euroopa Parlament ei räägi mitmetest inimõiguste rikkumistest Iraagis, kus meie liikmesriikidena kanname samuti teatavat vastutust. võõrväed on äh, tekitanud olukorra, kus äh, jätkuvalt inimesi kiusatakse tagasi ja nende vastu kasutatakse vägivalda Äh, Wikileaks äh, veebileheküljel on, on seda ka kinnitatud, nii nagu see on olnud äh, arutelul ka Ühendkuningriigi kohtutes. meil on vaja väga selgema, meil on vaja märksa selgemaid samme ameeriklaste ja inglaste vägede käitumise kohta Iraagis. Navi Pillai, ÜRO eriesindaja, viitas ebaseaduslikele röövimistele, mõrvadele, Äh, kuritarvitamisele tähelepanu ja ka meie peaksime sellele tähelepanu pöörama. juurdlus, mis Ühendkuningriigis on käivitatud, peab saama tuge ja inimesed tuleb tuua kohtu ette, äh, kui nad on äh, vääriti käitunud ja ka komisjon peab seda nõudma, ei tohi jääda vaiki. härra Portas, üks minut. Muito obrigado, eh, senhor presidente. Eu creio que concordamos todos que a condenação, a tentativa de execução. suur tänu, president. ma arvan, et me oleme kõik ühel arvamusel, et see Tarik Azizi surmaotsuse täidevii-, täideviimine oleks traagiline farss. see isik on juba eluks ajaks vangi mõistetud, sellega me oleme kõik nõus aga ei saa öö, äh, otsuseks olla surmaotsus, me peame võitlema ja ei saa vaikida kõigi surmaotsuste ja surmaotsuste äh, täideviimise osas. et surmaotsust on rakendatud tuntud isikute suhtes, aga ka meie jaoks tundmatute isikute ja, äh, puhul me peame hukka mõistma terrorismi, terroristlikud aktid äh, Iraagi kristlike vähemuste suhtes, aga ei tohi unustada ka seda, et kolmkümmend tuhat inimest on kinni peetud Iraagis, mis väga palju ja väga ulatuslikke pingeid on tekitanud selles riigis. en Irak sur la condamnation Iraagi olukord seoses äh, Tariqa Azizi surmaotsuse hmm, täideviimisega ja Iraagi äh, kristlaste äh, tagakiusamise resolutsioon on Rahvapartei jaoks väga tähtsad, tähtis resolutsioon, ma tahaksin väljendada meie äh, äh, seda, et me ei saa sugugi äh, nõus olla ja me oleme vapustatud kristlaste tagakiusamise pärast Iraagis ja nende viimaste sündmuste pärast Süüria katoliku katedraalis tapetud inimesed, viiskümmend inimest, kes kaotasid elu selle katedraali rünnaku käigus, me oleme solidaarsed nende äh, ohvrite, ohvrite perekondadega ja seoses selle aruteluga tahaksime me üles kutsuda Iraagi ametivõime tegema kõik võimalikku selleks, et tagada öö, äh, turvalisus, kristlaste turvalisus ja nende puutumatus, tagada pühamut, pühamute puutumatus, tagada usuvabadus, tagada usuvabadus kõigile vähemustele, religioossetele usuvähemustele ja lõpetada vägivald ja etniliste rühmituste vahel. väga tähtis on, et me, et keht-, kehtiks ja oleks võimalik kehtestada rahu ja sallivus selles riigis, suur tänu! aitäh, jätkame nüüd äh, kõnedega fraktsioonide nimel ning kõigepealt äh, saab sõna härra Mauro Rahvapartei nimel üheks minutiks. E aitäh, proua president! Äh, Tarek Azizi süüdimõistmine ning kristlaste tagakiusamine on teemad, mis oleks pidanud saama käsitletud eraldi. aga võib-olla on hea asi, et me neid koos arutame, sest et see, mida me üritame selle resolutsiooniga öelda, on, et tahame õiglust Iraagis ja õiglust Iraagi jaoks. tahame õiglust Iraagis, sest äh, need kristlased on kindlasti süütud, need, kes on pantvangi võetud, äh, äh, paljude võimule pürgivate gruppide fundamentalistliku tiibade poolt, äh, me tahame õiglust Iraagi jaoks, sest et nemad ei ole ära teeninud äh, sellist protsessi, mis hetkel käib. Nad ei ole äh, ära teinud seda, et nad näevad sümbolina sellise mehe tapmist, kes ei ole surmanuhtlust ära teeninud. ma arvan, et sel, seda resolutsiooni peaks järgima, kui me suudame selle Äh, süüdimõistmise ümber pöörata ja Euroopa Liit ja Iraak äh, peaksid äh, aru saama, et me oleme paika pannud tingimused selleks, et austatakse inimõigusi ning ka Iraagi kristlasi. aitäh ja nüüd proua Gomes sotsialistide demokraatide nimel üheks minutiks. Eh, e um Iraak ja iraaklased kannatavad ning nad on juba tükk aega kannatanud. Äh, nad kannatasid tükk aega Saddam Husseini režiimi all ja pärast selle riigi sõjaväelist okupatsiooni äh, eesmärgiks oli, et inimõiguste olukord paraneks, aga me oleme kuulnud, mis toimus vanglates, oleme kuulnud inimröövidest, sellest, et inimesi mõrvatakse ja rünnatakse julmalt. Iraagi president on kuulutanud et ta on valmis mitte allkirjastama äh, Tarik Azizi äh, äh, surmanuhtlust humanitaarkaalutlustel, loomulikult oleme meie siin parlamendis surmanuhtluse vastu, ükskõik kelle vastu seda kasutatakse, ükskõik kus maailmas. tahaksime näha, et surmanuhtlus kaotatakse igal pool maailmas ning me ei soovi, et seda kasutatakse Tarik Azizi puhul. ja mis puudutab rünnakuid kristlaste kogukondadele, siis leian, et see on täiesti häbiväärne. Iraagis on pikk kultuuritraditsioon, kuhu kristlased ka kuuluvad, seetõttu on Iraagi huvides eh, seda osa oma kultuurist säilitada ja kaitsta, aga Iraagis käib usuvägivald ning eh, terrorism eh, ning on äh, vajalikum kui kunagi varem neid küsimusi Iraagiga arutada ning nõuda, et nad ka surmanuhtluse kaotaksid. aitäh, kolleegid, meenutan teile seda, et te peaksite oma kõne eest kinni pidama, tean, et kõik suhtuvad väga kirglikult nendesse teemadesse, aga palun pidage siiski ajast kinni. järgmiseks proua Šaake Aldo fraktsiooni nimel poolteist minutit. aitäh, proua president, volinik, kallid kolleegid Iraagis äh, surmanuhtlus peatati pärast äh, ameeriklaste juhitud äh, invasiooni kaks tuhat kolm, aga siis taastati kaks tuhat neli aastal. sajad on sur-, surma mõistetud, paljud on ka hukatud. inimõiguste rikkujate õigluse ette toomine on äärmiselt oluline kõigi riikide stabiilsuse jaoks, ka Iraagi jaoks. poliitikud ja endised poliitikud ei peaks olema siin erandiks, sest et nendel on tihti ülim ja tihtipeale ka otsene vastutus inimõiguste rikkumise eest Äh, tea-, on hästi teada, et inimõiguse rikkumised Saddam Husseini, ta rikkus Azizi ja teiste majutusel äh, olid kohutavates proportsioonides. Äh, ja nende lahendamine on lepituse ja parema tuleviku nimel oluline. Euroopa Liit on väärtuste kogukond ja unikaalne koht maailmas, eriti mis puudutab surmanuhtlust, mille me oleme täielikult kaotanud. suhetes teiste riikidega, kas Ameerika Ühendriikide, Hiina, Iraani või Iraagiga, oleme me palunud mitte Äh, äh, keelduda inimeste peamisest õigusest, õigusest elule ja seda teha karistusena. Talabani on öelnud, et ta ei allkirjasta Sisi hukkamisorderit ja me tervitame seda märki. see peaks olema osa õigusriigist, kus kõikide kodanike inimõigusi austatakse. Euroopa Liit on valmis aitama Iraagi valitsust selles osas arenema tahame, et inimõiguste rikkujad ka õiglaselt vastutusele võetakse Iraagi stabiilsus on väga õrn ja see võib ohtu seada riigi poolt lubatud hukkamistega. Äh, rahvusvahelise äh, tsiviil- ja poliitõiguste konventsiooni allkirjastamine ning ka inimõiguste konventsiooni ja põhivabaduste konventsiooni allkirjastamine võimaldaks äh, paika panna Iraagi seisukoha inimõiguste rikkumiste vastu ning aitaks teda kindlasti ka rahvusvahelises kogukonnas. järgmiseks on minu kõnelejate nimekirjas härra Koval, aga teda minu arust kojas ei ole sellisel juhul anname sõna proua Vergeale kuue fraktsiooni nimel kaheks minutiks. tänan, proua president. meie fraktsioon ei ühinenud ühise resolutsiooniga ega ka Tiibeti resolutsiooniga tänane istung muutub järjest sürrealistlikumaks siin täiskogu saalis seda ühelt poolt äh, selle tõttu, et äh, see saal on äh, nii tühi, aga teisalt ka selle, nende teemade teemakäsitluse osas. et keskendumine ühele või teisele riigile või mingile teemale on vastuolus inimõiguste üldise põhimõttega, nii nagu see on kajastatud rahvusvahelistes lepingutes, mida me väidame kaitsvat ja see viis asju käsitleda kaht-, kahjustab Euroopa Liidu mainet selles valdkonnas ja on nende huvides, eh, kes ütlevad, et eh, Lääne-Euroopa üritab oma mudelit peale suruda. Eh, kallid kolleegid, me oleme, me oleme vastu surmaotsusele ja Iraanis surmaotsuse täideviimisele, sealhulgas naiste ja laste aga ma sooviksin, et me mõistaksime samamoodi hukka tuhandete inimeste olukorra, kes ilma kohtuotsuseta on kinni peetud, piinatud. ja ma sooviksin, et me mõistaksime hukka samamoodi Iraagi äh, valitsusepoolsed vägivallaaktid kui okupatsioonijõudude poolt. ja eriti tänasel päeval äh, naiste suhtes naiste vägivalla vastu võitlemise päeval, et me mõistaksime selle ja me mõistaksime hukka Ühendriigid, kes ei teki, ei tegele nende sadade inimestega, kes nende kinnipidamislaagrites on kinni peetud. ja seetõttu jääb erapooletuks meie fraktsioon seoses selle resolutsiooniga, täpselt samamoodi ka Tiibeti resolutsiooniga. aitäh, härra Obermeier, sõltumatu liikmena poolteist minutit, palun aitäh, proua president, kümnendal novembril toimus pommirünnak, mis tappis viis inimest, pommirünnak kristlaste vastu, veidi varem toimus rünnak katoliiklikus katedralis, sajad inimesed võeti eh, pantvangi ning nelikümmend inimest kaotas oma elu. viimastel eh, aastatel on üheksasada tuhat kristlast pidanud Iraagist põgenema ja see olukord on väga halb, kristlaste jaoks Iraagis, aga ka igal pool Lähis-Idas. daamid ja härrad, tegemist ei ole ühekordse juhtumisega te,, juhtumiga, tegemist on ülemaailmse trendiga, äh, mis äh, äh, juhtub igal pool just Euroopa Liidu piiride ääres, Egiptuses ja Türgis. Euroopa Liidul on piisavalt instrumente, et avaldada survet nende rünnakute puhul kristlaste vastu, mõtleme näiteks Küprose peale, pärast okupatsiooni on sadu kirikuid hävitatud, Äh, mošee taga on säästetud. aga kristliku elanikkonna jaoks saab missat pidada ainult ühes kirikus ja see on Euroopa Liidu sees, meil peab, meil peab olema püsiv seiresüsteem, äh, et ülemaailmselt jälgida, kuidas kristlasi taga kiusatakse, aga meil peaks olema ka konkreetsed tegevused, näiteks äh, tuleks panna klausleid kaubanduskokkulepetesse me ei saa ju tegeleda kauplemisega, aga samal ajal äh, mitte tegeleda kristlaste tagasikiusamise küsimusega. ja lõpetuseks äh, Tarika Siisi küsimus äh, äh,, Saddam Husseini personaliliikmeid äh, kes iganes nad on, ei tohiks niimoodi hukka mõista, eriti uues äh, tärkavas demokraatias me ei saa olla nõus sellise kohtlemisega ning tahame, et Euroopa Liit siin väga selgeid samme võtaks suur tänu ja nüüd äh, üksikkõnelejad ja kõigepealt proua De Lange, teil on üks minut, palun. Äh, suur tänu, proua president. meie turvalises Euroopa Liidus peetakse kirikus käimist ja usulisi veendumusi inimese eraelu osaks, kuid Iraagis peab üles näitama suurt julgust ja vaprust, et äh, öelda, et et oled kristlane. kolmekümne esimese oktoobri rünnakud mõistame hukka, kuid pärast seda on näiteks ka Mosuli linnas olnud sarnaseid rünnakuid. härra Pelder rääkis järjest enam kokku kuivavast kristlaskogukonnast äh, Iraagis, vähemalt sada tuhat kristlast on iseenese kodumaal põgenikeks ja tõesti tundub, et on võetud äh, mingisugune strateegia, millega lihtsalt aetakse välja kristlased äh, Iraagist, me ei saa jääda kõrvaltvaatajateks, härra volinik, Euroopa Liit peab järjest nõrgenevale Iraagi ametkonnale esitama väl-, nõudmise äh, astuda samme sellise tegevuse vältimiseks. kuid kui me iraaklastega läbirääkimisi peame, me peaksime äh, nõudma seda, et Iraagi kristlastele tagataks äh, turvaline elukoht. Iraagi delegatsiooni aseesimehena annan endast parima selle edendamiseks. härra Rebo, äh, proua president on äh, on katastroofiline, kuidas on rünnatud kristlasi, selliseid rünnakuid tuleb igal pool hukka mõista. kõigil on õigus kuuluda ühte või teise usulisse rühmitusse, kõigil on õigus koonduda religiooni egiidi all. Euroopa Liit ei kanna hoolt aga mitte ainult kristlaste eest. religiooni ja veendumusvabadus peab laienema kõikidele selle inimõiguse kaitsmine on kõige parem viis ühtlasi ka konflikte ennetada ja neid ka lahendada. Äh, antud resolutsioon on minu meelest Euroopa Parlamendi tugev toetusavaldus Iraagi rahvale, julgustus astuda välja vägivalla ja terrori vastu ja äh, ja veendunult äh, võidelda demokraatia ja inimõiguste poolt suur tänu, järgmisena saab sõna härra Kelam üheks minutiks. suur tänu, proua president. üle viiekümne kristlase mõrvati Iraagis eh, usu eh, äärmuslaste poolt kuu tagasi. uue Iraagi valitsuse kohustus on tagada turvalisus, õiglus ja võrdsed eh, õigused kõikidele usukogukondadele. ainult nii saab Bagdad võita usalduse nii riigi sees, aga ka oma suhetes Euroopa Liiduga. olukord on äh, raske paljudes Lähis-Isa, Lähis-Ida riikides, kus paljud kristlast kogukonnad aetakse välja, enamus assüürlastest näiteks on äh, praegu sisepõgenikud ja minu meelest on väga oluline, et äh, proua Ashton tõstataks usuvabaduse küsimuse meie välispoliitikat juhtides ikka ja jälle ning tulevikulepingud kolmandate riikidega peaksid hõlmama endas ka klauslit usuvähemuste austamise kohta. suur tänu, järgmisena sõna härra Palekisel. suur tänu, proua president. viimastel aastatel on kristlaskogukonnad, vähemused kannatanud äh, Äh, usulise tagakiusamise ja vägivalla all. kristlasi on hirmutatud pommirünnakute ja tapmistega ning nad põgenevad Iraagist. ma tahaksin sellised äärmuslikud rünnakud hukka mõista ning märgiksin, et Ühendriikide äh, sissetung Iraaki on olukorda nende kogukondade jaoks halvendanud ja seega on ka Ühendriikidel siin oma vastutus kanda. sellised natsionalistlikud ja usulised äh, Äh, eraldused on jõudnud Iraagis äh, praegu sellisele tasemele, et riik on ohus, demokraatlik maa, äh, demokraatlik maailm ootab, et Iraak astuks samme surmanuhtluse tühistamiseks. ma tervitan Iraagi presidendi otsust mitte allkirjastada Tariq Azizi surmanuhtluse täitmise otsust, kuid me kavatseme pidevalt jälgida seda, mida teeb selle peale Iraagi parlament ja suur tänu järgmisena, härra Posselt, üks minut. proua president pärast kahte tuhandet ähm, aastat äh, kristlaskogukonna jaoks Lähis-Idas ja Iraagis on skandaalne, et pärast selle nõndanimetatud läänemaailma sissetungi on äh, Iraagis kadumas demokraatlikud jõud ja äh, sellega ei tohi leppida, me räägime siin paljuski, me räägime siin millest paljustki enamast kui usuvabadusest, see kõik on täiesti skandaalne. ja mul on väga hea meel, et suvel on stra-, äh, et varsti on tulemas Strasbourgi kristliku kiriku juhid selgitamaks Iraagis kristlaskogukonna olukorda me peame mõistma seda, et me ei saa lihtsalt aeg-ajalt moka otsast rääkida sellest, mis seal toimub, meil on ka oma vastutus kanda, kaheksakümmend protsenti eurooplastest on kristlased, loomulikult me toetame usuvabadust laiemalt, kuid kes siis peaks nende inimeste saatuse eest hoolt kandma? kes veel kui meie? kuidas me saame lasta inimestel, kes on üle elanud Saddam Husseini terrori, uues ohus elada? Euroopa Parlament peab tõstma selle küsimuse oma inimõiguste alase töö keskmesse ja kutsun üles meid teavitama tegeliku olukorra kohta kristlas kogukondades. suur tänu! üheminutilisteks sõnavõttudeks on esitatud palju sõnavõtusoove, kõigepealt saab sõna härra Soonik suur aitäh, proua president! kristlasi mõrvatakse, neid on mõrvatud eh, paljudes kohtades maailmas, Sudaanis, Indias, Indoneesias ja mis siis leiab aset homme, kui nad ei lange agressiooni ohvriteks, siis peavad nad eh, elama eh, peites oma usku isegi sellistes piirkondades, kus nende juured on sügavamal kui islami juured ja midagi ei tehta selle nimel, et tagada nende turvalisus ja julgeolek. Nende ainuke süü on see, et nad äh, järgivad oma religiooni. islami fundamentalism on äh, nüüd hävitamas äh, äh, araabia kristlasi, ükski kogukond ei ole sellist saatust ära teeninud, ei ole ühtegi äh, Äh, riiki, kus moslemeid kohetlakse nii halvasti kui kristlasi, kes elavad moslemimaadel. parlament peaks koostama raporti kristlaste olukorra kohta moslemimaades ning äh, neid küsimusi, neid peaks käsitlema ka läbirääkimiste käigus nende riikidega, aitäh. ei ole midagi äh, loogiline, ebaloogilisem, et kui surmanuhtlus et näidata, et on õigus kedagi tappa. Iraagi inimesed on elanud repressioonide all, kõigepealt Saddam Hussein, siis okupatsioonijõud, kes olid kõige rohkem huvitatud võimu ülesehitamisest, mitte nii palju demokraatiast, ja inimesi survestati, kui nad okupatsioonivõime kritiseerisid ja nüüd me näeme rünnakuid kristlaste vastu seal riigis. me peame lõpetama need rünnakud ja opressiooni seal riigis, meie see on meie vastutus, see saab, seda saab kutsuda ju etniliseks puhastamiseks. inimesed on sunnitud Iraagist lahkuma ja me peame kindlustama, et neid ei suru, sunnita ka Euroopa Liidust välja, see on meie vastutus. me ei tohi iraaklasi saata tagasi riiki, kus nad äh, langevad repressioonide ohvriks. Šimanski, palun Äh, kahtlemata on Iraagi valitsuse kavatsused head, aga me peame kõik tegema ära rohkem, et kaitsta kristlikku vähemust selles riigis. kogukond, mida diskrimineeritakse, mida mõrvatakse, on ainult üks eesmärk, eh, elimineerida see kogukond maadelt, kus kristlased on elanud aastaid. Euroopa Liit peaks ennast selgelt selles küsimuses väljendama, sõltumatult eh, sellest äh, Äh, vajadusest, enda arvates vajadusest teatud äh, seisukohavõtted tsenseerida. me peaksime suunama muudatusi Iraagis positiivselt, aga see peaks olema siiski peamine joon kogu diplomaatilisele tegevusele igal pool maailmas. ütlen seda proua Ashtonile. usuvabadus peaks olema peamisi küsimusi, mida ta käsitleb tänan. kristlased on kindlasti maailmas üks usugrupp, keda kõige rohkem Lähis-Idas taga kiusatakse ekstremistide poolt ja, ja nimetatakse legitiimseteks sihtmärkideks. ja see toob kaasa nende lihtsalt, nende lahkumise sellest piirkonnast. piirkond, kus kristlus on sündinud ja kus nad on ajalooliselt asunud, see, nende kohalolek on vajalik äh, ajaloolise tasakaalu tagamiseks ja Bagdaadi katedraali sün-, sündmusi vaat-, oleme, ja sarnaseid sündmusi oleme me passiivselt pealt vaadanud juba väga pikka aega. Euroopa Liit kui eh, väga paljude selle piirkonna riikide majanduspartner peab selgelt väljendama oma nördimust seoses selle olukorraga. diskrimineerimine, ükskõik milline ta on, äh, ei saa olla lubatud. ja demokraatia suudab võidule pääseda selles piirkonnas ainult siis, kui kõige tähtsamad inimõigused nagu usuvabadus on järgitud ja austatud. härra Silvestris, palun. E suur tänu, proua president. parlament peab tõstma häält seoses kristlaste rünnakutega. juba kaks tuhat aastat kestab see tagakiusamine. me peame toetama mõõdukaid jõude Iraagis ja tuleb kaotada ID-kaartidelt viide usule, usutunnistusele. see on midagi väga absurdlikku pra-, tänapäeval. kristlus ja usk on ka vabaduse sümboliks, sellepärast et vabadus, vabaduse me saavutame läbi usu, aga see ei ole näide vabadusest, kui tapetakse sind, kui sa kir-, kirikust väljud. härra volinik proua president, komisjon loomulikult jagab äh, parlamendi muresid, mis äh, nii selgelt äh, välja toodud austatud parlamendiliikmete poolt küsimustes, mis puudutavad inimõigusi Iraagis. välisasjade nõukogu esmaspäeval väljendas oma täielikku hukkamõistu hiljutistele terrorismiaktidele, mitte ainult nendele, mis olid suunatud kohtadele, kus tsiviilisikud kogunevad, kaasa arvatud kristlased ja moslemid, nende nõukogu, keda esindas ka asepresident Ashton, rõhutas, et Iraagi uus valitsus peab ennast pühendama rahvusliku lepitamise eesmärgile. see tähendab seda, et ta peab arvesse võtma kõigi iraaklaste huvisid ja vajadusi, hoolimata sellest, milline on nende usk või rahvus. inimõiguste kaitse, eriti nende inimeste puhul, kes kuuluvad vähemustesse, peab olema peamiseks prioriteediks. oma dialoogis Iraagiga ütleb äh, Euroopa Liit tihtipeale välja oma mured inimõiguste pärast mitte ainult äh, usuvabaduse osas kui ka surmanuhtluse osas. kümme päeva tagasi äh, pöördus Euroopa Liit valitsuse poole selles osas, mida otsustas Iraagi ülemkohus mõista surma viis endist režiimi juhti, kaasa arvatud Tarik Aziz. Euroopa Liit meenutas, kuida-, kui väga on ta vastu surmanuhtlusele ja taotles üldist moratooriumit surmanuhtlusele esimese sammuna. inimõigustel on äh, oluline koht äh, partnerluse koostööleppes, mida me loodame Iraagiga varsti allkirjastada. ja see on siis ka otsene vastus proua De Langele alates aastast kaks tuhat kolm on oluline osa Euroopa Liidu koostööst Iraagiga keskendunud õigusriigi tugevdamisele ning inimõiguste ja põhivabaduste edendamisele. näiteks eh, just läks ja ühend-, community assistance kaudu ja eh, olulisi rahasid on eh, eraldatud ka selleks, et parandada kõige tundlikumate inimeste elu Iraagis. paljud nendest on hetkel sisepõgenikud, ja elavad piirkondades, kus vähemuste äh, osakaal on suur. Äh, oluline on äh, edendada tundlike gruppide inimõigusi, rehabiliteerida koole ka sellistes piirkondades, kus on suur kristlik elanikkonna tihedus ja äh, Euroopa Liidu abi ei saa otseselt äh, olla suunatud äh, konkreetsetele etnilistele ja usulistele kogukondadele, aga ta peaks ja saab aidata kõige äh, suuremas ohus iraaklasi, ükskõik kus nad elavad. me ei alahinda neid väljakutseid, mis on Iraagi valitsuse ees. ei ole lihtne välja juurida ekstremiste, kes tahavad öö, usupingeid luua barbaarsete aktide kaudu ja inimõiguste arendamine ja säilitamine on otseselt äh, omavahel seotud. Äh, Euroopa Liit tahab aidata Iraaki võimalikult palju selleks, et äh, Iraagi inimesed on ära teeninud, on nende õiguste kaitse. aitäh, härra volinik, olen saanud seitse resolutsiooni ettepanekut selle debati sulgemiseks, see debatt on nüüd lõppenud, hääletus leiab aset pärast Äh, debatte. nüüd jätkame järgmise päevakorrapunktiga, mis puudutab Tiibetit. Hiina keele peamiseks